darf sie bitten platz zu nehmen. palun istuge. ich erkläre die am. 17. kuulutan 17. detsembril katkenud istungi euroopa parlamendis uuesti avatuks. daamid ja härrad!